vi prego di prendere posto. paluksin teid istuda oma kohtadele. me peame alustama hääletustega. Maria, sa oled seda mõelnud, et on kutsutud ära palun. ha chiesto la parola onorevole marias härra marias on sõna palunud kodukorda puudutav küsimus, härra Marias. austatud härra president. seitsmeteistkümnendal detsembril võttis meie parlament vastu resolutsiooni, kus mõisteti hukka inimõiguste rikkumised Burundis ja nõuti Kreeka kodaniku Spiros Richard Akiba Managi vabastamist, kes juuni lõpust oli vangistuses seal. mis puudutab politseiülemat, siis või kui ta keelduti tulistamast äh, demonstratsioonil osalejaid. ja eelmisel reedel lõppes see lugu õnnelikult ja kohus äh, vabastas ta igasugustest süüdistustest ja lähitulevikus peaks ta tulema siia meiega kohtuma. ja kõik see näitab seda, kuivõrd tähtsad ja mõjusad on parlamendi resolutsioonid ja me peame jätkama oma sellesuunalist tööd, aitäh! suur tänu, härra Marias, me oleme kõik veendunud selles, et parlamendil on ja on ka tulevikus tähtis roll, sellepärast et esindab ta siiski viissadat miljonit Euroopa kodanikku. Lähme hääletuste juurde. Haudala raport äh, parlamendiliikme Adam Tšekirski puutumatuse äravõtmise taotlus. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? teine Audala raport äh, parlamendiliikme Adam Sekerski puutumatuse äravõtmise taotlus, kes on poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? vastu võetud. Läheme edasi. Mato raport Atlandi ookeani idaosas ja Vahemere hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava siin on meil muudatusettepanekud üks kuni neliteist ja plokis, kes on poolt, vastu, vastu võetud. artikkel kaheksa, paragrahv kuus, nelikümmend üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. La votazione è hääletus on lõppenud vastu võetud. komisjoni ettepaneku hääletus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. raportöör soovib sõna. Honorable Mato. austatud äh, saadik Mato. suur tänu, härra president ja nüüd peame me kohe tööle asuma ja alustama nõukoguga läbirääkimisi. Rap-, raportööri ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. la questione rinviata alla commissione competente me saadame küsimuse pädevasse komisjoni tagasi. Lähme Langeni raporti juurde, mis puudutab Euroopa Liidu konkurentsipoliitikat, muudatusettepanek seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? Äh, paragrahv viis kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud teine pool, osa, kes on poolt, vastu. erapooletud, kontrollime. La votazione è chiusa. hääletus on lõppenud. tekst tagasi lükatud, muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt? vastu. erapooletud tagasi lükatud. üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. paragrahv üheksa, originaaltekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. hääletus on alanud la votazione è chiusa hääletus on lõppenud tagasi lükatud paragrahv neliteist originaaltekst kes on poolt vastu erapooletud vastu võetud muudatusettepanek üksteist kes on poolt vastu erapooletud tagasi lükatud kaksteist kes on poolt vastu erapooletud tagasi lükatud kuusteist. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. paragrahv kakskümmend üks, originaaltekst, kes on poolt, vastu erapooletud vastu võetud. originaaltekst, paragrahv kolmkümmend viis, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime. hääletus on alanud. La votazione chiusa. hääletus on lõppenud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 hääletus on lõppenud. tekst vastu võetud. paragrahv kuuskümmend viis, originaaltekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. paragrahv kuuskümmend kuus, originaaltekst kahes osas, kolmes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa poolt, vas-, kontrollime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 erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend üks, originaaltekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. La votazione è e... hääletus on lõppenud, vastu võetud. paragrahv kaheksakümmend neli, originaaltekst kolmas osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kolmas osa, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. paragrahv kaheksakümmend kuus originaaltekst, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend seit-, ai, kontrollime, kui te soovite seda, kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. ja palun tõstke korralikult kätt, muidu on äh, raske aru saada. kaheksakümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime taaskord hääletus on lõppenud. tekst on vastu võetud, kaheksakümmend üheksa originaaltekst, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa nimeline hääletus, originaaltekst, tek-, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud pärast paragrahv kaks, kaheksakümmend üheksa, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. paragrahv üheksakümmend neli, originaaltekst, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast paragrahvi üheksakümmend üheksa, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neli, originaaltekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viis, originaaltekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuus, originaaltekst, kes on poolt, vas-, kontrollime sada viite. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada kuus, originaaltekst, kes on poolt, vastu erapooletud kontrollime. Äh, tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kümne häälega. sada seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist originaaltekst, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt H originaaltekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt B, originaaltekst, kes poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. tundub, et tagasi lükatud, kontroll. La votazione chiusa. hääletus on lõppenud, vastu võetud. pärast põhjenduspunkti Q muudatusettepanek viis, kes poolt vastu, erapooletud. kontrollime. La votazione è chiusa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. resolutsiooni hääletus nimeline hääletus, hääletus on alanud. La votazione. hääletus on lõppenud. tekst on vastu võetud, palju õnne härra Langenile. ja lähme nüüd äh, Voori raporti juurde kultuuridevahelise dialoogi kultuurilise mitmekesisuse ja hariduse roll Euroopa Liidu põhiväärtuste edendamisel. on alternatiivne äh, resolutsiooni ettepanek äh, muudatus üks, kes on poolt, kes on vastu ta,, tagasi lükatud. lõige se-, äh, seitse originaaltekstis kahes osas siin on väga suur häälte enamus, aga kui soovite, siis kontrollime. Eh, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud <laughs> eh, algse teksti lõige seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. ja hääletame nüüd kultuurikomisjoni resolutsiooni tervikuna, nimeline hääletus, hääletus alanud. La votazione è chiusa. Hääletamine on lõppenud ja tekst on vastu võetud, palju õnne raportöörile, kes soovib sõna? aitäh, härra president ja tahaksin tänada kõiki kolleege, personali ja hariduseksperte, kodanikuühiskonda, usuühendusi ja noori, kellega ma konsulteerisin kogu selle protsessi jooksul, aitäh, et aitasite mul koostada raportit, mis mm, visandab äh, positiivset tulevikku noortele äh, üksteisega suhtlemise protsessi läbi. dialoog on, dialoogi puhul on äh, suhtlemine väga oluline. aitäh ja lähme nüüd Paltsi raporti juurde Euroopa Liidu finantsteenuste reguleerimise ülevaade ja probleemid. lõige kaks, originaaltekst, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kuus, originaaltekstis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. lõike kakskümmend kaks, originaaltekstis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend kuus kahes osas. esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige nelikümmend kuus äh, algtekstis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud lõige viiskümmend üheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt A algtekstis esi-, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame resolutsiooni ettepanekut tervikuna, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletamine on lõppenud. seega on tekst vastu võetud, palju õnne härra Paltsile. ja nüüd jätkame Mateira raportiga Euroopa naisettevõtlust takistavad välised tegurid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 hääletamine lõppenud. ja vastu võetud lõige kakskümmend üheksa algtekst, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend kuus kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kolmkümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt D, algtekst, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt J, ka algtekstis esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt L kahes osas, algtekst, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt X algtekstis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt Z algtekstis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame resolutsiooni ettepanekut tervikuna, nimeline hääletus, hääletus alanud la votazione è chiusa hääletamine on lõppenud ja tekst on vastu võetud palju õnne proua Materale ja jätkame nüüd Plura raportiga oskuste arendamise poliitika noorte tööstuse töötuse vastu võitlemiseks esim-, lõige üks kahes osas, kes, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt,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 vastu võetud. lõige viis kahes osas algtekstist, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kaheksa algtekstis esi-, te-, kahes osas esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud aga kontrollime, kontrollime lõiget kakskümmend. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. ja lõige kakskümmend üks kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu e, erapooletud, vastu võetud kolmas osa poolt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 lõige kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend kolm kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend neli kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 erapooletud, vastu võetud. lõige kuuskümmend kolm, jah, võime kontrollida, kui äh, äh, hääletus alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. lõige kuuskümmend kolm ma arvasin, et me kontrollisime kuuekümne teise lõike teist osa, aga ekraanil oli näidatud, et me kontrollime lõike kuuskümmend teist osa. jah, seda me ju hääletasime, kas me kontrollime, kontrollime, minu jaoks oli selge, mida me kontrollime, et kontrollisime lõike kuuskümmend kaks teist osa lõige kuuskümmend kaks, teine osa, hääletus alanud. hääletamine on lõppenud. hääle, tekst on vastu võetud ja lõige kuuskümmend kolm, algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapoolt võetud, kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kuuskümmend üheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige seitsekümmend kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt M kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt Q poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus, põhjenduspunkt R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt S poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd resolutsiooni ettepanek tervikuna, nimeline hääletus, hääletus alanud. La votazione è chiusa hääletamine lõppenud. tekst on vastu võetud, palju õnne äh, raportöörile härra Plurale. Passiamo alla relatsiooni Kallas Gebhardt. Läheme edasi Kallas Gebhardti raporti juurde ettevalmistada digitaalse ühtse turu aktiks. ma olen neliteist lõige üks, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud. nüüd algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast lõiget kaheksa, number üks, poolt vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, lõige kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud lõige kuusteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, vabandust, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. lõige kuusteist, teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud lõige üheksateist, algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kolmkümmend, kolmas osas, esimene, kes on poolt, vastu, äh, vastu äh,, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa es-, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kolmkümmend üks teises osa, kahes osas, esimene osa teen poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud lõige kolmkümmend viis kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. teine osa lõikest kolmkümmend viis. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend üks, lõige kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kakskümmend kaks, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, lõige nelikümmend seitse, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, see on vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd algtekst äh, viiskümmend kolm, äh, muudatusettepanek kakskümmend viis. hääletus on alanud, esimene osa hääletus on lõppenud. vastu võetud. viiskümmend kolm, siit läheme üle viiekümne kuue juurde. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh,, tagasi lükatud viiskümmend üheksa, algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud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 hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuuskümmend neli algtekst, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud kuuskümmend seitse, nimeline hääletus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. lõige kuuskümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud lõige seitsekümmend üks, algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige seitsekümmend kolm, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, tee-, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd veel üks muudatusettepanek, seitsekümmend kuus. ei ole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 lõige kaheksakümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks pärast lõiget kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kaheksakümmend üheksa soovite eelmist kontrollida, muudatusettepanek kaks pärast lõiget kaheksakümmend kaheksa, olgu. hääletus on alanud muudatusettepanek kaks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige kaheksakümmend üheksa, algtekst, kolmas osa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, esimene, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige üheksakümmend kaks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast äh, lõiget äh, sada alapoolt neli, üks muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, lõige sada kümme algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 muudatusepanek üheksa pärast lõiget sada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusepanek kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm ja üksteist, lõikes sada kakskümmend viis. raport sobib sõna minu tähelepanu juhiti sellele, et selle muudatusettepaneku puhul on tõlge prantsuse keelde vale, nimelt äh, täpselt vastupidine sellele, mis äh, algtekstis on, äh, õige on ingliskeelne tekst, nii et hääletame äh, seda, mis äh, on ingliskeelses tekstis, mitte seda, mis on valesti prantsuse keelde tõlgitud, tahtsin lihtsalt tähelepanu juhtida. hästi mm see on siis vältimaks äh, viigu. Äh, muudatusettepanekud kolm, üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaksteist, poolt, ei, kontrollime veel muudatusettepanek kakskümmend, kuigi siin oli selge enamus. lõige sada kakskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. seitsekümmend kaks poolt, kuussada kolmkümmend vastu see oli juba enne selgelt näha, me lihtsalt äh, raiskame siin kolleegide aega. muudatusettepanek kaksteist, äh, põhjenduspunkt äh, D, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd resolutsiooni hääletus tervikuna nimeliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on vastu äh, võetud ja õnnitlused äh, kolleegidele Kallasele ja Gebhardile. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. nüüd läheme hääletuste selgituste juurde.